soolise võrdõiguslikkuse toetamiseks ja toetuse osutamiseks ka aastatuhande arengu eesmärkide raames. aitäh, härra volinik, aitäh, proua Teokaros, aitäh, kolleegid, suur tänu tõlkidele, kõikidele teistele, tänane istung on lõppenud, järgmine istung kell üheksa homme hommikul, aitäh!